välisasjade komisjoni avakoosolek on avatud. meenutaksin parlamendi liikmetele selle kohtumise eesmärki. me oleme siin selleks, et äh, asutada komisjoni juhatus, mis koosneb esimehest ja neljast aseesimehest vastavalt reeglile sada üheksakümmend üks parlamendi kodukorras. valimise järjekord on järgnev esiteks valime me välisasjade komisjoni esimehe, seejärel jätkame aseesimeeste valimisega. kuulutan, et meil on öö, äh, olemas kvoorum, mis vastavalt reeglile üks üheksa viis kaks on üheksateist liiget, mis on üks neljandik liikmetest. nüüd kutsun üles esitama kandidaate esimehe kohale, seda võivad teha kas öö, äh, Äh, fraktsioonid või viis protsenti liikmete arvust, mis, mida näeb ette reegel kolmteist üks ja see miinimum on neli liiget. nüüd annan sõna fraktsioonide nimel kõnelejatele, et nad saaksid oma ettepanekud teha. proua Lavranka Rahvapartei fraktsiooni nimel. aitäh meie fraktsiooni nimel, Rahvapartei nimel ja vastavalt äh, Äh, kooskõlas härra Brokiga, esitame me härra Albertini, kes on tuntud paljudele selle parlamendi liikmetele, sest et ta on olnud transpordikomisjoni aseesimees, tal on väga pikk rahvusvaheline kogemus, ta on olnud Milano linnapea, ta on kohtunud rohkem kui neljakümne riigijuhiga, nii et meie jaoks on au ja rõõm esitada härra Albertini kandidatuur selle komisjoni esimehe kohale aitäh! aitäh, proua Lavranko! kas on veel kandidaate? ei ole. suur aitäh! jätkame nüüd komisjoni esimehe ametisse määramisega. kas keegi eh, soovib eh, salajast hääletust? seda võib küsida üks kuuendik ehk siis äh, kolmteist liiget vastavalt reeglile üks üheksa üks kaks, teine alalõik. keegi ei soovi. kui nii, siis äh, ainuke kandidaat on härra Albertini ja kes on nüüd valitud äh, komisjoni esimeheks õnnitlen härra Albertinit, mina kui eh, lahkuv komisjoni esimees palun teda nüüd siia, et ta võtaks eh, minu koha ja jätkaks järgnevate eh, kandidaatide määramisega ja valimisega. permettetemi prima di procedere al seguito delle nostre enne kui oma tööd jätkame siin komisjonis äh, ütleksin paari asja äh, selle kohta, mis äh, aset siin leiab. esiteks tahaksin teid tänada, tahaksin tänada kõiki neid kolleege, kes siin kohal on, tänada teid selle usalduse eest, mis te olete mulle andnud ja tahaksin eriti tänada Itaalia delegatsiooni liikmeid, kes selle valiku tegid. aga leian, et minu kohustuseks on siiski avaldada oma tänu kolleegile ja sõbrale, kes meie arvates ehk oleks võinud saada parlamendi presidendiks härra Marju Maurole. mõistetavalt põhjustel leidis ta ei äh, saada äh, äh, nii palju ennast investeerida, et olla Itaalia delegatsiooni juht ja ka välisasjade komisjoni juht, sest et see oli see roll, mille ta sai Äh, nende läbirääkimiste käigus, mis aset leidsid. nii et pärast seda, kui ta oma kandidatuuri tagasi võttis Euroopa Parlamendi presidendivalimistelt, tahaksin äh, nüüd teda siiski austada. ma olen kindel, et äh, tema ja ka võib-olla paljud teised teist on ehk pädevamad kui mina selle ülesande täitmiseks siin olla välisasjade komisjoni juht, aga vaadates nüüd tagasi oma professionaalsele elule äh, ärimehena äh,, ametiühingu juhina, Milano linnapeana aastaid, mulle tundub, et äh, tõeline motiiv äh, teine põhjus, miks ma oma ametlikus, ametielus olen saavutanud äh, edu, on minu äh, personali kvaliteet. olen alati olnud oma personali üle väga uhke. ja nüüd tahaksin teid äh, jällegi tänada selle usalduse eest, mille te olete mulle andnud, ma arvan, et ma võin nüüd loota samasugustele pädevustele, sest olen kindel, et minu heaks töötav personal on tunduvalt pädevam kui mina aidates mul täita seda ülesannet, mis mulle nüüd on antud. nii et äh, loodan äh, täita seda ülesannet äh, tõelise pühendumusega ja teades, et võin loota oma tehnilisele personalile, ka juhatuse personalile ja Äh, kindlasti loodan ka kõigile teile, selle komisjoni liikmetele. ma olen kindel, et saan loota teile kõigile ja teie kõigi toetusele. ma arvan, et me võime nüüd jätkata. jätkame nüüd oma menetlusega. selle järgmine punkt on aseesimeeste valimine. vastavalt sellele, mis on otsustatud, eelistaksin, et eh, me ei tee seda fraktsioonide kaupa, vaid indiviidide alusel. esiteks eh, sooviksin fraktsioonidelt eh, kuulda, mida nemad sooviksid öelda, keda nad sooviksid esitada esimeseks komisjoni aseesimeheks. nii et annan sõna selle fraktsiooni eestkõnelejale, kes seda soovib teha. kas keegi sooviks esitada esimese aseesimehe kandidatuuri? härra Pelder, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, kõigepealt äh, õnnitlen teid valimise puhul ja rõõmustan juba ette eesseisva koostöö üle, ma tean, et te olete väga sõbralik inimene sõbralikust riigist ja tõesti kõike head teile järgnevatest aastateks, äh, jumal õnnistagu teid! oma fraktsiooni nimel teen ettepaneku äh, nimetada kolleeg Cloreira aseesimeheks, meil on olnud äh, hea koostöö juba kümme aastat, tal on äh, pikk rahvusvaheline kogemus, kümme aastat, ta oli viis aastat Itaalia väliskomisjoni liige, ta on ka Euroopa Nõukogus edukalt töötanud nii et äh, tal on kõik eeldused, et teiega head koostööd teha. Ha chiesto la parola l'onorevole Panzeri a cui la do. Prego. härra Panzeri, ka teie soovite sõna, palun. aitäh, esimees. väljendades toetust sellele eelmisele kandidaadile keda nimetati, tahaksin öelda midagi poliitilise külje pealt, sest loomulikult on tegu isikuga, kes väärib äh, seda ametikohta, kuid ta esindab liikumist, mis on äärmiselt euroskeptiline nii et ma leian, et võib-olla me peaksime kaaluma, kas see hakkab kuidagi mõjutama seda, kuidas ta oma tegevust läbi viib, sest kui me räägime tõesti Euroopa-meelsest eh, välispoliitikast eh, ja tegevusest, mida me viime läbi mm, institutsionaalses raamistikus, kas eh, seda on võimalik nii läbi viia selle konkreetse fraktsiooni liikmena. tahaksin seda öelda kohe alguses, kuna me soovime tõesti Euroopa-meelset välispoliitikat, aitäh! suur aitäh, jah, loomulikult, nüüd meil on veel üks sõnasoov. härra Tšanak. aitäh, esimees, ma tahtsin Äh, mõne sõna öelda, ma olen härra Proveraga kohtunud väga põgusalt, aga ma olen selle vastu, et keegi tõstatab küsimuse, et ta on euroskeptik, me oleme eurorealistid ja minu äh, austatud kolleeg Gallanson ja äh, kolleeg Van Orden olid selle komisjoni esimehed terve rea aastaid ja seetõttu me kanname seda skeptiku märki aumärgina ja meil on väga pikk pühendumus äh, sellele, kuhu Euroopa peaks liikuma, nii et nii äh, et minu arvates ta sobib asepresi-, aseesimeheks. aitäh, härra Tänak, teie kommentaaride eest ja nüüd härra Lunatšek, te olete sõna soovinud. tänan, härra esimees. roheliste fraktsiooni nimel tahaksin ma öelda, et me anname oma hääle härra Proveirale esimese aseesimehena, aga paar sõna ütleksin ka selle ametikoha poliitilise tähtsuse kohta. meile ja minule on väga oluline, et äh, siin oleks esindatud äh, Euroopa mitmekesisus väliskomisjoni juhatuses. ja meie poolt äh, valitavale aseesimehele tahaksin ma öelda, et Euroopas tuleb arvestada kindlasti ka sisserändajatega, põgenikega, pagulastega, vähemustega, ta peaks kindlasti kaitsma meie koja väärikust ja ma loodan, et need teemad mängivad olulist rolli tema jaoks. suur aitäh, suur tänu, proua Lunatšek, teie avalduse eest. kui nüüd äh, rohkem kandidaate ei ole, kuid härra Everin, teil on sõna. jah, loomulikult meil on nii-öelda suuniseks Tehonti süsteem, mis lubab meil jagada ametikohti vastavalt äh, meie vastava arvuga või meie poliitilise perekonna vastava arvukusega siin kojas, kuid äh, loomulikult, kui tegu on reegliga, äh, siis me peaksime sellest ka kinni pidama. kuid probleemiks on see, et minu kolleegidel on siin väga äh, mõjuv poliitiline reservatsioon äh, ja see ei väljendu mitte härra äh, Provera isiku suhtes, vaid selle äh, fraktsiooni suhtes, mida ta esindab. ning seetõttu tahtsime me teha selle selge avalduse reservatsiooni kohta, kõhkluste kohta, mure kohta, avalduse, mis väljendab soovi näha, et kui härra Provera tõesti osutub äh, valituks, et ta siis tõesti on suuteline toetama Euroopa-meelset poliitikat ja seetõttu oleme me otsustanud äh, hääletuse puhul jääda erapoolikuks. La... suur tänu, härra Severin. härra Brock, palun tänan, härra esimees. õnnitlen teid äh, südamest ametisse valimise puhul ja ma olen kindel, et äh, teie juhtimisel, arvestades teie kogemust, ootavad meid ees kaks ja pool huvitavat aastat. ma tahaksin siinkohal tänada ka teie eelkäijat äh, Sarjus Volskit, kes asjatundlikult ja pädevalt juhtis seda komisjoni kaks ja pool aastat. Äh, sooviksin teha märkuse ka praegu käimasoleva arutelu kohta. ma jagan kolleegide muresid, mida siin on väljendatud seoses äh, Euroopa meelsuse või Euroopa vastasusega. teisalt siin kojas ei ole traditsiooniks äh, inimesi lahterdada nende poliitilise nägemuse järgi ja me peaksime nendest reeglitest kinni pidama. härra Proveira on sunnitud esitama selle komisjoni positsiooni ja seda kõikide institutsioonidega suheldes ja kui ta seda ei teeks, siis äh, tekiks jama me igal juhul peaksime talle andma võimaluse selles ametis äh, töötada ja oma fraktsiooni nimel tahaksime öelda, et me peame kinni kokkulepitust ja hääletame härra Proveiro poolt. Äh, mulle tundub, et äh, härra Van Orden, et me saaksime selle arutelu tegelikult nüüd lõpetada ja siis saame minna äh, valimise juurde. härra Van Orden, te saate viimasena sõna. härra esimees, ka mina tahaksin äh, teid õnnitleda teie valimise puhul selle komisjoni esimeheks. mind häirib veidi mõnede nende kommentaaride iseloom, mida ma nüüd kuulsin äh, mina iseenesest ei kanna tõrvikut selle kandidaadi nimel, kes aseesimehe kohale üles seati, kuid küsimus on põhimõttes. meid kõiki on siia valitud demokraatliku mandaadiga meie valijate poolt ning paljudel meie valijatest on erinevad seisukohad selle kohta, milline peaks olema Euroopa Liidu iseloom ja tuleviku suundumused ja seda me just ka siin esindame, nii et minu arvates ei ole kohane ega õige siin mingisugust õigsust üritada paika panna nende inimeste kohta, kes valitakse komisjonide esimeesteks või aseesimeesteks. me peame esindama kõiki seisukohti parlamendis korralikul demokraatlikul moel nende menetluste kohaselt, mille me oleme kõik omaks võtnud ja seetõttu ma kutsuksin üles veidi ettevaatlikkusele nendes avaldustes. E suur tänu, härra Van Orden ja nüüd tahaksin küsida, kas on veel kandidaate? kas on veel kedagi? pidades silmas praegust menetlust Äh, kas keegi soovib salajast hääletust? tundub, et keegi ei soovi kumbagi, nii et äh, seetõttu valime härra Provera ühehäälselt, äh, tunnistades ta esimeseks aseesimeheks ja paluksin tal tulla siia presiidiumi taha koos minuga. ja nüüd liigume edasi teise aseesimehe valimise juurde Äh, arvatavasti siin me nii pika arutelu pidama ei pea, aga kui keegi sõna soovib, siis sõna ta ka saab. Äh, kes äh, esindab fraktsiooni, kes tahab kandidatuuri üles esitada? härra Severin, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud esimees, ma vabandan, ma unustasin Äh, oma eelneva äh, sõnavõtu vältel teid õnnitleda teie valimise puhul ning ma tahaksin äh, väljendada meie soovi ja lootust, et te ja me kõik teeme tööd kodanike huvides. mis puudutab meie ettepanekut teise aseesimehe kohale, Ahveti komisjonis, siis selleks on härra Tšapašku, Eh, tema on üks eh, meie küpsematest liikmetest, sellepärast et meil siin vanu liikmeid ei ole, meil on küpsed liikmed. Eh, tema on olnud selle komisjoni aseesimees, tol korral oli ta neljas aseesimees ning nüüd oleme teda edutanud veidikene teise aseesimehe kohale, kui te loomulikult tema poolt hääletate. me leiame, et ta on juba kogemustega inimene selles valdkonnas, äh, ta on olnud Rumeenia kaitseminister ka, äh, seda oli ta paar aastat tagasi, ta on äh, seetõttu kogenud ka rahvusvahelises suhetes, ma loodan, et tema panus lisab väärtust meie tehtavale tööle, aitäh! suur aitäh, härra Severin! ja ma küsiksin nüüd, kas on veel kandidaate, keda tahetakse üles seada ähm, teise aseesimehe kohale. Ähm, kui meil on kvoorum koos, äh, siis tahaksin küsida, kas keegi tahab salajast hääletust taotleda? tundub, et ei. ma arvan, et äh, me võime kinnitada selle kandidaadi äh, teise aseesimehe kohale. aitäh! ja nüüd äh, liigume edasi kolmanda aseesimehe valimise juurde ja äh, nüüd annan sõna fraktsiooni esindajale, kes tahab esitada kandidatuuri. kes soovib sõna? härra Brock. härra esimees, kolleeg Salafranca ja Rahvapartei nimel esitan teile kolleeg Dominique Bodissi kordan üle, pakun välja Dominique Bodisi kandidatuuri, ta on väga kode-, kogenud kolleeg, kes küll alles nüüd liitus Euroopa Parlamendiga, küll aga on olnud ta pikalt Toulouse'i linnapea ja aktiivne Prantsusmaa poliitikaelus. palun kolleegidel toetada meie ettepanekut se nessuno dei presenti eh, propone l'elezione a scrutinio. kui keegi ei taha teha ettepanekut eh, sajaliseks hääletuseks ning kui rohkem kandidatuure esitada ei taheta, eh, siis eh, ma teen ettepaneku, et me hääletame härra Padui poolt kui kolmanda asi, aseesimehe poolt niisiis palun kutsun ka teid siia äh, presiidiumi laua taha. ja nüüd jõuame neljanda aseesimehe valimise juurde ning äh, menetlus jääb samaks ja annaksin nüüd sõna kolleegile, kes äh, tahab esitleda neljanda aseesimehe kandidaati. kes sõna soovib? palun. suur aitäh, kõigepealt oma fraktsiooni kuue nimel Äh, tahaksin öelda järgmist. niisiis, äh, kuue NGL fraktsiooni nimel tahaksin õnnitleda teid teie ametisse valimise eest ning äh, tahaksime esitleda härra Melenchoni neljanda aseesimehe kohale. härra Melenchon on väga kogenud poliitik, ta on kakskümmend aastat olnud Prantsuse senatis, ta on tegelenud välisküsimustega ja ta on olnud äh, komisjoni sekretär ja seetõttu esitamegi tema kandidatuuri. suur aitäh! suur aitäh selle sõnavõtu eest, kas on veel äh, kandidaate, keda tahetakse üles seada? kas keegi soovib salajast hääletust? neljanda aseesimehe hääletamise osas tundub, et mitte, vähemalt ma ei näe sellekohaseid taotlusi ja seetõttu ma arvan, et me võime öelda, et äh, me oleme ükshäälselt Äh, kinnitanud neljanda aseesimehe kohale härra Melenchoni ja kutsun äh, ka tema siia presiidiumi laua taha. Grazie Bene, prima di eh, procedere alle eh... nii, ja enne kui me äh, läheme äh, lõppavalduste juurde, sellega seoses, mis puudutab meie järgmise korra päevakava, siis ma tahaksin öelda, et eh, me seisame silmitsi teatud olukordadega, mis Äh, toovad meid tagasi meie juurte juurde ja ma pean ütlema, et praegusel hetkel istub minu kõrval kolleeg, kes on väga avatud meelega, suhtumisega äh, Milano Äh, kaitsepühak, äh, keda paljud teist kindlasti ka teavad, äh, tema tegelikult Milanos ei sündinud, ta sündis Saksamaal, Trias. niisiis me võime tõesti öelda, et tegemist on tõelise Euroopa pühakuga võttes arvesse nüüd seda, mis siin toimub minu ümber, siis me peame ütlema, et ta valiti piiskopiks, aga samas äh, oli probleeme teiste institutsioonidega ning äh, ta ei suutnud otsustada, milliseid otsuseid äh, langetada. niisiis mulle näib, et samas vaimus kui ma võin nüüd end äh, tagasihoidlikult võrrelda selle suure eeskujuga, keda ma mainisin, ning äh, viidates äh, nende inimeste väärikusele, kes siin on, julgen ma öelda, et me suudame teha suurepärast tööd koos loomulikult me ei taha öelda, et me kedagi õpetama hakkame või kedagi äh, kuidagi harida suudame, ähm, igal juhul ma loodan, et meie töö saab olema edukas, ma tahan tänada teid osalemast, ma tahan tänada teid selles, et te olite nii koostööaltid, tahan tänada teid äh, arutelude eest, mis toimisid, toimusid, ning äh, tahaksin tänada teid ka erinevate arvamus, mõtte eest, mis siin äh, välja öeldi ja ma tahan öelda, et järgmine väliskomisjoni koosolek toimub kahekümne esimesel juulil, teisipäeval järgmisel nädalal kell kolm pealelõunal. Jan kaks null kaks ähm, saalis Brüsselis, keegi soovib sõna, palun, härra Branner. proua Branner jah, mina tahaksin õnnitleda teid kõiki teie valituks osutumise nimel, aga Roheliste nimel tahaksin öelda ka seda, et kahju on sellest, et juhatuses ei ole mitte ühtegi naist ja ma tahaksin öelda ka seda, et äh, mitte ükski fraktsioon ei esitanud ka naist kandidaadiks, sellest on suur kahju. aga sellegipoolest soovin teile palju edu ning äh, loodan, et meie koostöö saab olema viljakas nii, teie kommentaar oli tegelikult selline, mida ma toetan, aga ma tahaksin lisada seda, et isegi, kui äh, naised ei ole juhatuse liikmed, äh, on sellegipoolest oluline see, et meil on äh, palju naistest koordinaatoreid siin komisjonis ja ma arvan, et see tähendab äh, seda, see näitab seda, et äh, naised on hästi esindatud ka juhtpositsioonidel siin komisjonis. ma tahaksin lisada veel ühte asja, kahekümne esimese hommikul on laiendatud juhatuse koosolek üksteist kolmekümnest kaksteist kolmekümneni ASP üks E üks saalis Brüsselis ja loomulikult saate te selle kohta käiva teabe ka kirjalikult. Äh, ma arvan, et äh, nüüd äh, ei ole rohkem mul teile midagi teatada, ma soovin kõigile väga edukat töökulgu